peale selleks sõna, sõna saab härra Nikolas Schmidt, palun. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission. härra president, lugupeetud komisjoni president, daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud. me kuulasime hetk tagasi härra komisjoni president Junckerit. olukord oli väga kehv juba enne suve algust, nüüd on see olukord aga läinud veelgi hullemaks. pagulasi saabub rekordilist, siia rekordilisel ähm, arvul Euroopa Liitu ja nad jõuavad eelkõige siis äh, Lääne-Balkani riikidesse. olukord on varasemast erinev, tegemist on massilise pagulaste saabumisega tekkinud on tohutu segadus. meie vastuvõtuvõime on sattunud suure surve alla, seda nii administratiivselt kui ka muul moel. jah, me võime rääkida siin numbritest ja institutsioonilistest argumentidest, kuid on ju täiesti iseenesestmõistetav, et käesolevas arutelus me räägime me eelkõige ikkagi täielikust inimlikust tragöödiast, me räägime inimestest, kes kannatavad, tervetest perekondadest, tegemist on väga keerulise olukorraga ja loomulikult lihtsat lahendust siin ei leidu. meil on vaja konkreetset lahendust Euroopa Liidust, kombineerides ühelt poolt meiepoolset vastutust ning solidaarsust me peame rakendama ellu ühtset jätkusuutlikku poliitikat rändepoliitika osas. me peame tagama ka positiivse tuleviku, pakkudes välja jätkusuutlikke lahendusi. arvestades, et sellel probleemil on väga tugev väline mõõde, ja arvestades, kui suur on selle praeguse olukorra mõju Euroopa Liidule ning Euroopa Liidu riikide vahelistele suhetele, siis on ilmselge, et me suudame olukorraga toime tulla vaid siis, kui me teeme seda ühtselt ja koordineeritult ja seda ütlesin ma juba ka eelmises arutelus. milline on meie peamine mure? eelkõige mõtleme inimeste peale ja nende turvalisuse peale, meil on siin moraalne kohustus, meil on siin kohustus, mis tuleneb ka otseselt rahvusvahelisest õigusest ja see kohustus lasub ka kõikidel teistel riikidel, mis asuvad selles piirkonnas, kust pagulased pärit on või nendes piirkondades, kust pagulased läbi liiguvad. meil on vaja inimestele võimaldada väärikas vastuvõtt, Eh, vähemasti kõikidele neile, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele. ma tahaksin lühidalt meelde tuletada seda, mida ütles komisjoni president kümnete tuhandete Euroopa, Euroopa kodanike kohta, kes on näidanud üles tohutut solidaarsust. ma arvan, et see just näitab, kui solidaarne Euroopa tegelikult on ja siin nagu nagu ütles äh, Saksa president, et tegemist on justkui valguse Euroopaga, särava Euroopaga. nii et see on väga ilus tsitaat ja ma arvan, et just nii me edasi peaksimegi minema. loomulikult peame me suutma pagulased vastu võtma, meil peab olema selleks vajalik võimekus, mis vastab hetke probleemide suurusele, meil peame selleks ühiselt pingutama loomulikult on sellel ka eelarveline mõju ja loomulikult puudutab see teid siin eelkõige. Need inimesed, kes liiguvad Balkani riikidesse, enamasti on neil õigus rahvusvahelisele kaitsele. viimaste kuude jooksul on riigi- ja valitsusjuhid rääkinud, analüüsinud väga keerulist rändepoliitilist väljakutset ning on tehtud üleskutseid töötamaks välja Euroopa-ülene lähenemine, mis tugineb kolmel erineval aspektil. kõigepealt ümberjagamine ning tagasivõtulepingud koostöö äh, läbisõidu ning päritoluriikidega. juulikuus toimus äh, oluline edasiminek pagulaste ümberasustamise osas. ma tahaksin siinkohal tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et juba ette selle eest, kui Kelleri raport täna heaks kiidetakse, sellepärast et see on kindlasti oluline samm edasi meie teel ning see võimaldab ümber asustada äh, pagulasi, kes on jõudnud Euroopa Liitu alates viieteistkümnendast augustist. loomulikult kriisi see ei lahenda, sellest ei piisa, äh, tragöödiat olematuks ei tee, kuid ma tahaksin siiski tervitada siin komisjoni uusi ettepanekuid, mis arvestavad viimaste arengutega ning selle fenomeni ulatusega. ma võin teile kinnitada, et järgnevate nädalate ja kuude jooksul teeb eesistujariik kõik endast oleneva selleks, et tagada edasiminek kõikides erinevates aspektides, sellepärast on neljateistkümnendaks septembriks, järgmiseks esmaspäevaks kokku kutsutud, kokku kutsutud ka erakorraline sise- ja justiitsasjade nõukogu, meil on siin kiireloomulised prioriteedid, nii-öelda hotspotide paikapanemine, meie tagasisaatmispoliitika tõhususe tõstmine, tagasivõtupoliitika äh, samuti ning ühtlasi ka inimkaubitsejate vastane võitlus. rahvusvahelisel areenil on meil teha väga palju, me peame tugevdama koostööd partneritega selleks, et paremini rändevooge hallata, äh, see käib nii Lääne-Balkani riikide, Türgi kui ka Aafrika riikide kohta selles protsessis ähm, peavad panustama kõik liikmesriigid äh, ja tegema seda vastutustundlikult ning solidaarselt. Euroopa Liidus tuleb leida lahendus, äh, mis äh, käsitleb kõiki erinevaid probleemi aspekte ning mis võimaldab meil tegelikult praktikas reageerida sellele praegusele olukorrale jah, me saame aru, et meil on erinevad traditsioonid, erinev ajalugu ja mida kõike veel, aga hetkel on meil ikkagi kohustus ületada kõik need takistused ja keskenduda sellele, mis on meil ühist. see, mis on meis ühist, on ju, seda on rohkem, kui meid eristavad. ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti väga aktiivse panuse eest ja suure rõõmuga kuulan tänast arutelu mis kindlasti peegeldub hiljem juba ka nõukogu aruteludes. suur aitäh, suur aitäh teile, härra minister Schmidt ning sõna on komisjoni asepresident härra Timmermansil um,. aitäh, härra president, ma väga pikalt ei peagi rääkima, sest president Juncker tutvustas juba väga põhjalikult komisjoni ettepanekut. ma tahaksin lihtsalt kasutada praegust võimalust, kus kokku on tulnud kolme institutsiooni esindajad sellest olukorrast rääkima, et kutsuda üles Euroopa Parlamenti tugevalt toetama komisjoni ettepanekuid, sest see oleks selge signaal ennem esmaspäevast nõukogu kohtumist. sest me teame, et ähm, tervel real liikmesriikidest on äh, vaja astuda mitu sammu ennem, kui nad suudavad komisjoni ettepanekuga leppida seega, kui, mida tugevam on parlamendi sõnum, seda paremini suudame me ette valmistada esmaspäevast ministrite kohtumist. see illusioon, et kui me sulgeme oma piirid ja saadame kõik tagasi, seeläbi saame me kõik oma probleemid äh, lahendada, on vale. mõned ka väidavad, et kui me äh, avame oma piirid ja laseme kõik sisse, saame me kõik oma probleemid lahendada. vabandust, need mõlemad on illusioonid. Nende positiivne külg on see, et nad on väga selged ettepanekud, aga kahjuks on nad praktikas täiesti võimatud. piiride sulgemine ning kõikide tagasisaatmine tähendaks seda, et me hülgame oma kõige peamised väärtused eurooplastena. see tähendaks ka seda, et me selgelt rikuksime oma õiguslikke kohustusi. piiride avamine ja kõikide sisselaskmine tähendaks, et me lõpetaksime praeguse Euroopa sotsiaalse mudeli, sest me ei suuda toetada kõiki inimesi, kes üle maailma siia tuleksid seega me peame selget vahet tegema nende vahel, kes väärivad meie solidaarsust, sest nad põgenevad tagakiusamise ja sõja eest ning nende vahel, kes siiralt otsivad küll paremat tulevikku, kuid kes ei tohiks kuritarvitada varjupaigasüsteemi selle eesmärgi saavutamiseks. selleks peame me tegutsema solidaarselt ning vastutustundlikult. me peame üles näitama solidaarsust nende vastu, kes väärivad kaitset. solidaarsust nende riikide vastu, eh, kes on väga suure koorma alla langenud, sest nad on esimesed vastuvõtvad riigid, ehk siis Ungari, Kreeka ja Itaalia. Nende riikide vastu peame me üles näitama Euroopa solidaarsust. me peame näitama üles solidaarsust põgenike vastu ning Euroopa riikide vastu, kes seda praegu vajavad. see on meie ettepaneku südames. aga kutsume üles ka vastutustundlikkusele. me peame vastutustundlikumalt ja paremini kaitsma oma piire, me peame vastutustundlikumalt ja kiiremini registreerima põgenikud, kes saavut-, saabuvad meie piiridele, et me saaksime paremini vahet teha nende vahel, kes väärivad varjupaika ja kes mitte samuti peame me kiiresti paika panema ohutud turvalised kolmandad riigid, et me saaksime inimesed sinna tagasi saata. me peame vastutustundlikumalt organiseerima põgenike vastuvõtmise, nii et me austame ka ne-, nende inimväärikust. ja komisjon pakubki lahendusena nende asjade kombinatsiooni. ennem kui ma annan Fredericale, sooviksin lisada veel ühe asja see, mida me teeme esmaspäeval, on otseselt seotud Euroopa saatusega. mitte ainult Euroopa Liidu, vaid Euroopa kui väärtustepõhise ühenduse tulevikuga. me peame austama seda, mida lugematu hulk Euroopa kodanikke on juba praeguseks teinud, me peame austama inimväärikust, inimsust. ja selline inimsus muudab Äh, äh, mind väga uhkeks selle üle, et ma olen eurooplane. Vicepresidente Timmermans, adesso la parola. suur tänu, härra Timmermans, nüüd kõrge esindaja, asepresident proua Mogherini. aitäh, härra president. Franz ütles väga hästi, et meil on tegemist murrangulise hetkega meie liidu jaoks see põgenikekriis, äh, millega mitte ainult meie, vaid terve maailm silmitsi seisab, on pannud äh, surve alla ka meie väärtused. tegemist on tõehetkega. me peame nägema, kas me oleme tõesti eurooplased ja oleme tõesti Euroopa Liit. nii lihtne see ongi. meil on kohustus kaitsta inimeste elusid ja inimõigusi ning peame üles näitama solidaarsust nii liikmesriikide vahel kui ka nende suhtes, kes seda vajavad. aga ähm, praegu äh, testitakse ka meie rahvusvahelist usaldusväärsust. me ei saa üle maailma kuulutada inimõigusi, kui me, me ei taga kõige elementaarsemaid äh, inimõigusi Euroopa Liiduski ärge kujutage ette, et me saame edendada rahu ja koostööd sõdivate poolte vahel, kui me ei öö, ähm, võta vastu teisi meie enda hulka. meie väline usaldusväärsus sõltub suuresti meie sisemisest ühtsusest. ärge Äh, mõelge, et kriisile on ainult äh, välispoliitiline äh, lahendus. nii sise- kui välispoliitiline mõõde tugevdavad või nõrgendavad üksteist. kas see meeldib teile või mitte, selline on tõde. ja sellega tuleb arvestada. samas ilusatest sõnadest ei piisa, me peame tegutsema, tegutsema hästi, kiiresti ja ühendatult täna tutvustame me teatist, kus on kirjas kogu meie välispoliitiline tegevus selle kriisiga tegelemiseks. me teame, et mingisugust võluvitsa kriisi lahendamiseks ei ole ning suurem osa välispoliitilistest meetmetest, mida me tarvitusele võtame, kannavad vilja alles keskpikas või pikemas perspektiivis, aga on oluline need tarvitusele võtta praegu. ma ju ei pea selgitama, miks on vaja võtta vastu meetmeid praegu, mis kannavad vilja alles aastate pärast. kui me praegu seda ei tee, siis korduvad probleemid ka tulevikus. meie välispoliitikas oleme me ühtsed, vähemalt. sellest ei piisa, sest me peame ka sisepoliitikas sisemiselt ühtsed olema. see on meie tegevuses kriitilise tähtsusega. esimene prioriteet on elude päästmine. president Äh, tutvustas meie uuemaid samme selles äh, kontekstis ning seda, kui palju elusid on võimalik veel päästa. teiseks, me peame tegelema algpõhjustega, sellest ma räägin hiljem. kolmandaks, me peame võitlema inimkaubitsejate vastu ähm, igal pool, kõikidel teedel, mitte ainult meredel. tegemist on ju turvaküsimusega, sest äh, rahavood kriminaalsetes organisatsioonides võivad rahastada äh, ükskõik milliseid äh, kuritegelikke aktsioone. ning sellega oleme me tegelenud äh, juba meie mandaadi algusest peale. me ei saa keskenduda ainult tragöödia viimasele faasile, vaid peame vaatama üle kõik ähm, rändefaasid. suurem osa põgenikest, äh, põge-, kes jõuavad Euroopasse, põgenevad konfliktide ja sõdade eest. neli miljonit inimest on põgenenud Süüriast Süüria, Süüriast ja Iraagist on põgenenud kodudest üle kümne miljoni inimese. me keskendume täiesti õigesti vähemustele, keda Lähis-Idas taga kiusatakse, näiteks kurdidele või kristlastele neil on õigus äh, jääda sinna koha peale ning elada seal, kus nad on elanud juba sajandeid. aga me ei saa kaitsta äh, neid siis äh, me, me ei peaks neid kaitsma ainult siis, kui nad on meist kaugel, vaid me peame neid kaitsma ka siis, kui nad tulevad meie juurde. pikema perspektiivi vastus loomulikult on lõpetada konfliktid ja sõjad. Daeshi oht, sellele vastuastumine on tähtis, samuti peame me tegelema rahvusliku leppimisega. Iraaniga saavutatud lepe, kuigi see puudutab peamiselt tuumarelvi, võib avada tee ka uutele võimalustele ning koostöö meie regionaalsete ja rahvusvaheliste partneritega on juba alanud. teiseks, me töötame koos rahvusvahelise üldsusega peamiselt ÜRO agentuuridega päritolu- ja transiitriikide asjus. me oleme kokku kogunud peaaegu neli miljonit eurot humanitaarabiks, aitamaks kodust eemale aetud süürlasi Jordaanias, Liibanonis, Iraagis ja Türgis. Liibüa on üks väga konkreetne näide, see ei ole päritoluriik, vaid transiitriik. see ei ole isegi mitte transiitriik, vaid lihtsalt avatud koridor. me oleme sellest siinsamas kojas juba korduvalt rääkinud, kõik meie päevased ja öised jõupingutused on pühendatud sellele, et Liibüas saavutataks rahvusliku ühtsuse valitsus et lõpuks hakatakse kontrollima seda koridori, aga väga oluline on töötada ka lõunapoolsemate piirkondadega Liibüas. ja me seda ka teeme, kui me tegeleme ainult Liibüa merepiiriga ja unustame maapiiri, siis me seda koridori probleemi ei lahendagi. seetõttu olen alustanud enneolematut äh, dialoogi Saheli riikidega eriti Nigeriga, äh, aga mitte ainult, ja me tuleme just välja ettepanekuga fondi jaoks Aafrikale, mis aitaks kaasa turvalisuse ja arengu öö, äh, öö, äh, edendamisele ning see peaks toimuma oma võrdsel partner, võrdse partnerluse alusel meie Aafrika riikidega kaheksateist miljonit, üks koma kaheksa miljonit eurot on eraldatud sellesse fondi ning ma loodan, et kõik liikmesriigid annavad oma panuse. Te ei soovi ju, me, me ei soovi ju seda, et me lepime kokku koostöö Euroopa tasandil, aga siis ei eralda sellele raha. eelarves tuleb selleks raha eraldada, me peame näitama oma tegevuses üles sidusust. fond Süüria jaoks on juba tööle hakanud ning esimene Äh, samm, äh, esimene äh, projekt tegeleb koolide ja haridusega seal. Süüria kaotab terve põlvkonna sõja tõttu ja eksiili tõttu ning me peame sellega tegelema, investeering haridusse ei ole mitte ainult investeering selle riigi ja piirkonna tulevikku, vaid ka meie enda turvalisusesse, sest ainult nii saame me võidelda terrorismi vastu. ja kolmandaks, ma kohe lõpetan, me peame võitlema nende vastu, kes kauplevad inimeludega võitleme inimkaubitsejate vastu koostöös transiitriikidega ja teeme seda Vahemerel. meie operatsioon Vahemerel on esimese faasi eesmärgid täitnud, me oleme kogunud äh, luureandmeid äh, inimkaubitsejate tegevuste, äh, liikumisteede ning varade kohta viie nädala jooksul esimeses faasis oleme kuueteistkümnel juhul juba saanud rünnata inimkaubitsejaid, nad kinni püüda, nende laevad kinni püüda ning nad kohtu ette tuua. Luksemburgis eelmisel nädalavahetusel, kus kohtusid kaitse- ja välisministrid, otsustati minna teisele faasile üle, hakata tegutsema avamerel vastavalt rahvusvahelisele õigusele ning ma palusin, et liikmesriigid ka rahastaksid seda missiooni sest meil on ju võimalus nüüd näidata, et kui meil on poliitiline tahe ning me oleme ühtsed ning tegutseme kiiril, kiireloomuliselt, saame me kasutada ka meie käsutuses olevaid sõjalisi vahendeid. veel üks asi, mille üle ma olen uhke. esimestel ühise Vahemere tegutsemise nädalatel oleme päästnud tuhat viissada naist ja meest. see ei olnud küll selle operatsiooni peamine eesmärk, aga see on oluline siiski Valetas toimub tippkohtumine rände Aasius novembris. sinna tulevad kokku Euroopa esindajad ning võtme Aafrika riikide esindajad. räägitakse Rabati protsessist äh, ning samuti äh, tutvustama, koht, kohtub ka Lääne-Balkani komisjon. vaadatakse üle Lääne-Balkani rändetee, mõlema äh, rändekoridoriga peab ju samamoodi kiireloomuliselt tegelema ning kohtuvad ka Türgi, Lääne-Balkani riigid ja Euroopa esindajad. kokkuvõtteks eurooplastena ei pea me üles näitama ainult emotsioone, see oleks liiga lihtne, oleksin küünilisem. poliitikutena ei pea meie, ei oodata meilt emotsioone. me peame vastu võtma otsuseid, mis on kooskõlas meie emotsioonidega ning peame seda tegema tugevalt. emotsioonidest ei piisa, me peame tegutsema. ning selleks on ka õige aeg kätte jõudnud. seega loodetavasti kõik institutsioonid öö, öö, öö, tegutsevad vastavalt meie öö, avalikule arvamusele, kuigi see ju ka muutub. me peame üles näitama vastutustundlikkust, keskenduma oma väärtustele, ajaloolistele väärtustele, me peame öö, reageerima sellele viimase ajaloo kõige keerulisemale probleemile, mis meie ees seisab ja nagu Franz väga hästi ütles, me ei räägi siin ainult inimeludest ja ühe inimelu kaotus juba on öö, kole, vaid me räägime siin kogu meie liidu tulevikust, aitäh. suur aitäh teile, komisjoni asepresident ähm, Mogherini ja nüüd saab äh, sõna härra Avramopoulos suur aitäh, lugupeetud president, äh, nagu te teate ja märkasite, siis kõne äh, olukorrast liidus puudutas esmajoones just rändeküsimusi ja äh, see ongi meie prioriteediks koos teiste prioriteetidega, mis kõnes välja toodi. komisjoni president oli väga selgesõnaline ja ka mina tahan samamoodi kõnelda rändeküsimus ja rändekriis on oluliseks liikmustestiks Euroopa usaldusväärsusele ja ma tahaksin tänada äh, esimest asepresidenti härra Timmermansi ja proua Mogherinit äh, avatud äh, Äh, sõnavõtu eest ja hea koostöö eest, mis meil on olnud viimastel äh, kuudel selleks, et äh, tulla välja selle ambitsioonika ja väga vajaliku paketiga. tänane pakett on meiepoolne vastus täiesti pretsedenditule pagulaskriisile, mis leiab aset meie kõigi silme ees kui pagulaskriis Euroopas äh, järjest suuremaks muutub, peavad äh, samavõrra äh, suuremaks ja julgemaks ja ambitsioonikamaks muutuma ka meie vastuse sellele kriisile. see on see Euroopa, mida meil vaja on. see on see Euroopa, mille me peame saavutama seetõttu oleme me täna tulnud välja nelja väga konkreetse meetmega, mis lühiajalises ja keskpikas perspektiivis aitavad tegeleda kõikide nende väljakutsetega, millega me silmitsi oleme. Äh, suve jooksul on äh, Euroopasse tulnud väga palju äh, pagulasi ja seda pagulaste voo suurenemist ei suuda lahendada ainult liikmesriigid omapäi. selle probleemiga toimetulemiseks on meil vaja üle-euroopalist koordineeritud lähenemist ja sel põhjusel oleme meie omalt poolt nüüd tulnud välja ettepanekuga Äh, ümber asustada sada kakskümmend tuhat inimest, kes pagevad äh, sõjakaose ja allasurumise äh, eest. Need inimesed tuleb vastavalt jaotusvõtmele jaotada ümber siis Itaaliast, Kreekast ja Ungarist. see tuleb lisaks see on lisaks meetmele, millega me tulime välja suve alguses jaotada ümber Itaaliast ja Kreekast pärit nelikümmend tuhat pagulast ma eeldan, et enamik selle koja liikmeid siin hääletavad selle ettepaneku poolt, hääletus toimub täna, ja toetavad ka tulevikus äh, uut ajutist ümberjaotamiskava. kuid samal ajal me peame õppima ka äh, ne-, sellest, mida see praegune kriis meile õpetab Euroopa ei ole hästi varustatud selleks, et vastata äh, äkilistele suurtele pagulasvoogudele. meil on vaja struktuurseid lahendusi selleks, et tulevikus selliste olukordadega toime tulla, selleks, et me süsteemselt saaksime liikmesriikidele tube, tuge pakkuda ja et me saaksime tagada kaitse neile, kellele seda kaitset väga vaja on. ja seetõttu on meiepoolne ettepanek äh, luua Äh, alaline äh, kriisimehhanism ja seda teha siis muutes Dublini määrust. lisaks sellele äh, tahame meie suurendada tuge selleks, et pakkuda peavarju nendele, kes vajavad kaitset ja me tahame tagada ka selle, et neil, kellel ei ole õigust Euroopa Liidus olla, et need inimesed saadetakse võimalikult kiiresti oma koduriikidesse tagasi. esimese sammuna peavad liikmesriigid Äh, läbi töötama need ebaõiglased taotlused selleks, et äh, nad saaksid suunata ressursid õigustatud taotlustega äh, tegelemisse ja aidata neid inimesi, kes tõesti rahvusvahelist kaitset vajavad. ja seetõttu oleme meie täna tulnud siis välja ettepanekuga luua turvalise riikide nimekiri, kuhu kuuluvad ka Balkani riigid ja Türgi. aastal kaks tuhat neliteist esitasid nende riikide ko-, kodanikud äh, äh, üle viieteistkümne protsendi äh, viiesaja kuuekümne kahest tuhandest varjupaigataotlusest, mis Euroopas esitas, esitati. ja see on avaldanud suurt survet Euroopa varjupaiga taotlemise süsteemile ja suurem osa nendest taotlustest, mida ma mainisin, olid täiesti alusetud lisades need riigid nüüd turvaliste riikide nimekirja Äh, siis see tähendab seda, et äh, varjupaigataotluste läbivaatamine toimub kiiremini, see parandab varjupaigasüsteemi tõhusust ja võimaldab liikmesriikidel suunata rohkem vahendeid äh, nende inimeste kaitsele, kes kaitset vajavad ja aitab liikmesriikidel põhjendamata taotluste esitajad kiiremini koduriikidesse tagasi saata. praegusel hetkel on Euroopa Liidul väga madal tagasisaatmine määr ähm, ja see õõnestab äh, meie rändepoliitika usaldusväärsust. ja seetõttu oleme meie täna äh, välja tulnud äh, ka Euroopa tagasisaatmisprogrammiga, mille eesmärgiks on nii-öelda puhta lehe tagasisaatmine saavutada see teatis võimaldab komisjonil tulla välja erinevate tegevustega selleks, et toetada liikmesriikide vahelist paremat koostööd ja rõhutada vajadust äh, tegeleda suhetega kolmandate riikidega selleks, et nad tõesti võtaks ikka tagasi oma kodanikke. ma äh, ootan vägagi teiepoolset tuge selle paketi ellurakendamisel, te olete meile tuge pakkunud ka varasemalt sellel teemal ja see koda siin on olnud on olnud äh, algusest peale väga toetav meie püüdlustes võtta vastu ühtne Euroopa rändepoliitika. ma loodan teie peale ja tänan teid siiani välja näidatud toe eest, aitäh! suur aitäh, suur aitäh teile, härra Avramopoulos! ja kuulame hiljem ära siis ka teie reaktsioonid meie arutelule, nüüd kõigepealt poliitiliste fraktsioonide nimel kõnelejad hoiatan teid juba ette, et kuna me oleme ajakavast väga palju maha jäänud, siis sinise kaardi küsimusi esitada ma ei luba ning mis puudutab vaba mikrofoni vooru, siis näeme seda siis, kui sinna jõuame. kell kolmteist kolmkümmend peaks algama hääletus. härra Dias de Mera, palun, üks minut Rahvapartei nimel. härra president, jah, inimesed põgenevad, nad üritavad oma elu päästa, põgenevad Daeshi eest ja institutsionaalse vägivalla eest, nii et tegemist on tõesti põgenikega, pagulastega, sellepärast toetame me komisjoni ettepanekut, see ettepanek on solidaarne, otsusekindel ning tuleb õigel hetkel, sest et ka see olukord on väga kiireloomuline ja need inimesed ei ole mitte mingisugune mööduv nähtus, vaid nad on tulnud Euroopa Liitu ikkagi igaveseks, meil oleks vaja siduvat mehhanismi vastavalt aluslepingu artikli seitsekümmend kaheksa lõige kaks, meil on vaja kõikide liikmesriikide vahelist solidaarsust ja peame ähm, aitama abivajajaid pidades kinni inimõigustest, eriti just kõige nõrgemas positsioonis olevate inimeste õigustest. me peame võitlema ka Daeshi terrorismi vastu ning ka institutsionaalse terrorismi vastu. me toetame koostööd päritoluriikidega ning Addis Abeba lepingute ellurakendamist juulist kaks tuhat viisteist Euroopa härra president katkestab ma ütlesin juba ette, et ma pean kõneajast teid sundima kõne pigem, et sõna on nüüd härra Pitellal, palun. suur tänu. suur tänu, härra president, härra Schmidt. proua Mogherini, härra Timmermann, suur aitäh teile kõigile teie jõupingutuste eest. ma näen, et siin näeme me asju samamoodi, vähemasti teeb seda nii minu fraktsioon, ehk siis need neli paketipunkti tegelikult on pagulaste teemaline arutelu teinekord sürrealistlik, me räägime siin seinade ehitamisest keset merd, okastraadist ja siis inimestest, kes põgenevad sõja eest, aga millest siis tegelikult jutt käib, tegemist on lihtsalt propagandaga. kas keegi siis päriselt ka usub, et nii suudame me lahendada põgenike probleemi? tegemist on lihtsalt poliitilise taktikaga, propagandaga selleks, et inimesi enda poole võita Euroopa Komisjoni ettepanek aga on midagi tõsiseltvõetavat, mis arvestab selle olukorra kiireloomulise iseloomuga, tegemist oleks ähm, püsiva mehhanismiga ja mida saaks kasutada ka siis, kui tekivad äh, uued kriisid ja uusi kriise kindlasti tuleb veel ette. nüüd edasi, mis puudutab majanduspagulasi. jah, ka seda teemat tuleb käsitleda äh, väga konkreetselt ja tõsiselt. me peame kaaluma seda, millised on ühiskonna vajadused, vajadused näiteks ähm, töökäte järele, millist kontrolli tuleb teostada, meil peavad olema kõige selle haldamiseks ühtsed reeglid, ei ole ju võimalik selline olukord, kus mõni liikmesriik võtab taotluste läbivaatamiseks üheksakümmend päeva, mõni teine jälle kuus kuud, ma räägin siin varjupaigataotlustest, on ka palju muid küsimusi, millest ma eelmises arutelus tegelikult juba rääkisin, härra Timmermans ja proua Mogherini rääkisid sellest samuti, see puudutab näiteks Põhja-Aafrika riikide stabiliseerimisest ja välispoliitikast laiemalt edasi Liibüa, Süüria. tegemist on riikidega, kust põhimõtteliselt äh, kõik inimesed üritavad põgeneda ja kui me ise seal elaksime, siis teeksime ilmselt äh, sama. nii et kõiki neid teemasid tuleb käsitleda ikkagi väga tõsiselt. me ei räägi siin mitte ainult äh, strateegiale heakskiidu andmisest, kuigi jah, ma loomulikult tervitan Luksemburgi ministri pühendumust sellele küsimusele vaid ma räägin siin sellest, et tegelikult terve ülemkogu peaks seda toetama. suur aitäh ja proua Stevens, palun üks minut konservatiivide nimel. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. Euroopa Liitu tulevad pagulased Türgi kaudu ja Kreeka kaudu nemad äh, tuleb, tegelikult tuleks nad aga ümber suunata juba merel Türgi suunas, tegemist ei ole äh, piirib mitte tagasisaatmise põhimõtte rikkumisega, Türgi on ju turvaline riik ja kui me väidame siin vastupidist, äh, siis peame me küsima inimõiguste kohtu otsust selles küsimuses hetkel sellist otsust aga ei ole. vaid see, seda juhtumit uuris Inimõiguste Kohus, kui Itaalia äh, saatis merel inimesed Liibüa suunas. Türgi näol on tegemist ju Euroopa Liidu kandidaatriigiga ja oleks ju ebaloogiline väita, et Türgi ei ole turvaline riik, sest vastasel juhul ta ei oleks ju kandidaatriik. suur aitäh, proua Vikström, palun ALDE nimel, liberaalide nimel. suur aitäh! nüüd on pagulastel lõpuks ometi ka nimi, identiteet, oma lugu. ühe ainsa foto tõttu oleme me nüüd mõistnud, et igal pagulasel on omad unistused, eesmärgid ning et neil on ka pere, kes neist maha jäi. nüüd me näeme, kui moraalsed on siis äh, Euroopa Liidu liikmesriigid ja mida me teeme nüüd pärast seda, kui kaotas oma elu Ailan kurdi väike Süüria poiss, kes oli vaid kolmeaastane, nüüd kas kaastunne äh, naaseb Euroopa Liidu varjapaiga äh, teemalistesse aruteludesse, sellest oleme me pikka aega puudust tundnud viimaseid tragöödiaid arvestades tunnen mina suurt uhkust, nähes, kuidas üle terve Euroopa Liidu on kodanikud valmis pagulasi oma kogukondadesse vastu võtma. Nendel on, nendel inimestel on hoopis rohkem selgroogu kui enamikel meie poliitikutest viimase kümne aasta jooksul. kodanikud on need, kes näitavad meile, milles seisnevad Euroopa Liit ja Euroopa Liidu väärtused ning milline võib Euroopa Liidu, liit olla siis, kui ta on kõige paremas vormis. samal ajal aga liikmesriikide juhid kaeblevad selle üle, et tegemist on ebaseaduslike sisserändajatega, härra president, minul on sellest ju täiesti kõrini äh, sellepärast, et kuidas siis inimene, kes põgeneb sõja eest ja tagasi, tagakiusamise eest, kuidas ta peaks siis Euroopa Liitu tulema seaduslikul viisil? ei ole ju lubatud, ei ole ju võimalik Euroopa Liidu liikmesriikides taodelda varjupaika näiteks konsulaatides või saatkondades meil on ka direktiiv mis äh, ütleb selgelt, et ei tohi ükski laevafirma ega lennufirma võtta oma pardale inimesi, kellel ei ole äh, isikut tõendavat dokumenti nii et me peame seda olukorda muutma, me peame ümber vaatama Euroopa Liidu olemasoleva varjupaigapoliitika ning kiitma heaks õigusaktid selleks, et pagulastel oleks võimalik Euroopa Liitu jõuda äh, turvaliselt, me peame äh, kokku leppima siduvates kvootides pagulaste osas ja kõik liikmesriigid peavad selles süsteemis osalema. minu fraktsioon toetab komisjoni ettepanekut, tegemist on otsustava hetkega Euroopa Liidus suur tänu ja sõna on kuue nimel sõna härra, härra Albiol, proua Albiol Kuznanil. suur aitäh! neli miljonit Süüria pagulast, neli miljonit iraaklast, kolm ja pool miljonit afgaani, kaks miljonit liibüalast, see on teie sõdade tagajärg, Afganistani ning Iraagi sõja tagajärg ja selle tagajärg, et te olete osalenud ja panustanud rahaliselt nendesse sõdadesse. kui pagulased on nüüd Euroopa uste taga, siis mida teie teete, kas te võimaldate neile seaduslikul viisil siseneda Euroopa Liitu, kas te loote humanitaarkoridori? ei. kas te eh, võimaldate neil saada ajutist kaitset? ei. mida te siis teete? teete seda eh, härra Hollande kaalub võimalust rünnata islami riiki. Margaio nõuab sõjalist sekkumist Süürias ja nii edasi. kui põhjuseks on sõda, siis lahenduseks ei saa olla ju pommitamine. suur aitäh ja nüüd proua Sargentini, teil on üks minut roheliste nimel. suur aitäh, lugupeetud president president Juncker ütles oma kõnes liidu olukorra kohta, et me peame tagama selle, et me säilitame oma väärtused, me peame andma pagulastele võimaluse töötada, see on oluline väärtus me peame vaatama ka eh, lokaalse rände küsimusi, me räägime siin ka eh, siinkohal rändest töö eesmärkidel me ei saa võidelda ebaseadusliku sisserändega, kui meil ei ole alternatiive seaduslikuks sisserändeks. Eh, minul on küsimus komisjonile ja need ettepanekud, millega välja tulete, on head ja tugevad, aga järgmine samm ähm, ähm see legaalne töö pärast äh, ringi liikumine on väga oluline, sellega tegelemisega ei saa oodata, me peame võimalikult kiiresti ettepanekutega välja tulema, et see võimalikuks muuta. suur aitäh ja nüüd äh, härra Korra EFTD nimel, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. me endiselt räägime sellest olukorrast kui kriisiolukorrast ja see olukord on kindlasti veel aastaid ja aastakümneid ähm, aktuaalne, tegemist on täiesti ennenägematu rahvaste rändega ja äh, me oleme päritoluriikides ekspluateerimisega tegelenud ja seetõttu inimesed pagevadki sealt meil on siin kõlanud väga palju avaldusi ja sõnavõtte, aga meie kõigi jaoks on nüüd selgeks saanud ju see, et meil Euroopa Parlamendina või ka komisjonil on väga vähe mõjujõudu, sellepärast et eh, see kõik on ju pädevuses, vabandust, liikmesriikide pädevuses ja liikmesriike kammistab nende endi sisine silmakirjalikkus, eh, sellepärast et iga riik võitleb oma majandushuvide eest ja eh, keegi ei tee midagi selleks, et neid päritoluriike ja sisserändajaid aidata näiteks Itaalia peaminister on esinenud avaldustega ja päev varem ta kõneles töösturitega, ähm, kes olid Süüriaga seotud enne sõda ja nii edasi. suur aitäh, järgmine kõneleja, suur aitäh, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad Äh, oluline on asjaolu, et kõik inimesed, kes vajavad kaitset ja abi, äh, peavad ka seda kaitset ja abi saama, see ei ole üldsegi äh, küsimuse all siin, see on iseenesestmõistetav. me peame arutama seda, kuidas ja kus neid inimesi aidata, on kaks kontseptsiooni, on kaks siis erinevat kontseptsiooni ja üks kontseptsioon selline, et kõik tuleb siia sisse tuua Äh, ei seata küsimuse alla see, kas tegemist on ebaseadlik sisserändajatega, õnneotsijatega või äh, islamivõitlejatega äh,, on neid, kes ütlevad, et tooge kõik sisse, aga meie, meie leer ütleb, et äh, abi äh, on midagi, mida tuleb seal Araabia poolsaarel äh, pakkuda. me peame esmased vastuvõtukeskused äh, looma äh, Euroopa peab äh, looma mm, turvalised tsoonid, me peame ka äh, Pärsia lahe riigid siia kõike kaasama, nemad peavad ka oma ähm, äh, usuvendasid aitama. suur aitäh, kõnelejad katkestatakse suur aitäh, härra Vilmki teile ja nüüd saab äh, fraktsioonis ja kuuluvate liikmete nimel sõna härra Voigt. suur aitäh, lugupeetud äh, president, austatud kolleegid, täna hommikul äh, härra Juncker ütles, et ta ei ole eurooplane, sellepärast et tema e, e, e, ma kuulsin ära Junckerilt, et ma ei ole eurooplane, sellepärast et mina ei seisa raudteejaamas ja ma ei ütle tere tulemast kõigile. ja ähm, Euroopa valijad äh, on tegelikult öelnud, et äh, nad tahavad, et meie kaitseksime oma rahva identiteeti, oma riiki ja äh, inimesed, kes siia tulevad, ka neil on oma koduriigid, ka neil on õigus koduriigile äh, ja äh, nende identiteedi kaitsele ja säilitamisele ja ei ole võimalik lahendada probleeme lihtsalt seeläbi, et need inimesed integreerida, siis nad ei lähe enam oma kodudesse tagasi. Äh, äh, neil on oma koduriigid, nad peaksid ühel päeval sinna tagasi pöörduma ja seetõttu tuleks investeerida just nende koduriikidesse selleks, et neil oleks seal tulevik ja mitte siin meie juures. suur aitäh ja nüüd kolleeg Votsenberg, üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president, kakssada viiskümmend tuhat äh, sisserändajat on juba Kreekasse sel aastal tulnud äh, Türgi kaudu äh, ja kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal oli neid üle neljakümne tuhande ja probleem teravneb järjest, meil on vaja üle-euroopalist sisserändepoliitikat ja esmakordselt teevad eurooplased tööd selle nimel, et probleemi lahendada. meil on vaja tõesti õiglaste jaota-, pagulaste jaotamist üle Euroopa Liidu ja äh, Türgi äh, peab ka kinni pidama tagasisaatmisleppest, äh, mis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal sõlmiti ja Euroopa Euroopa on väärtuste Euroopa, äh, aga äh, Euroopa peab näitama oma humaanset nägu selle kriisi juures. Äh, suur aitäh, järgmine kõneleja, palun, teil on üks minut. suur aitäh, järjest rohkem õhutatakse siin hirme, öeldakse, et nii palju sisserändajaid võib Euroopasse tulla, et et seda on liiga palju, aga härra Juncker tuli välja siin ühe arvu, null koma üksteist protsenti, enamik pagulasi tulevad endiselt sellistest riikidest nagu Eritrea ja Süüria, nad pagevad sõja ja eh, tagakiusamise eest ja selle taustal eh, on sageli emotsionaalselt eh, maha peetud debatt Äh, debatt, mis puudutab äh, vaesuspagulante, äh, pagulasi, sellel on ainult üks eesmärk, tekitada viha kõikide pagulaste vastu ja tuleb äh, võtta ühine vastutus, äh, tuleb rääkida solidaarsusest äh, nii seespool kui väljaspool. praegune olukord peab muutuma, järgneval nädalal peab nõukogu tegutsema. järgige palun järgmisel nädalal komisjoni aktuaalseid ettepanekuid, suur aitäh! aitäh! Need suured konfliktid, mis leiavad aset Euroopa Liidu piiride lähedal on seotud ka ähm, julgeoleku ja humanitaaraspektidega. Putini-poolne tegevus viimase paari aasta jooksul on kaasa toonud ka majanduspõgenikke. suure hulga neist on vastu võtnud Poola ja teised meie piirkonna riigid, me oleme üles näidanud solidaarsust ja kavatseme seda teha ka tulevikus. me muretseme turvalisuse pärast, meie lõunapiiride turvalisuse pärast kuulasime nüüd ära kõrge esindaja selle kohta, mida on ette võetud Vahemerel. teatis ütleb, et meil on vaja ümberpaigutamismehhanismi, aga kahjuks see ei ole lahendus, see on kontraproduktiivne ja ma arvan, et Euroopa Liit peaks rohkem ära kasutama oma sisemisi võimalusi, näitama Euroopa Liidu sees suuremat solidaarsust. aitäh. Verža, üks minut. proua Verža, palun. siis kuuskümmend miljonit pagulast on maailmas vaid, vaid kolmteist protsenti nendest on arenenud riikides, nad on vaid null koma üksteist protsenti Euroopa Liidu rahvastikust. nii et nüüd millised on need õiged pagulased, see, eh, kuidas mõnedel läheb, ei peaks eh, otsustama selle üle, kuidas läheb teistel. mis eh, saab varjupaiga taotlejatest, kas nad saadetakse siis tagasi, nad saadetakse koos nii-öelda mugavuspagulastega tagasi oma päritoluriikidesse, kust iganes nad pärit ka on, mis saab näiteks Aafrika sarve diktaatorlike riikidega nii et äh, eristada pagulasi ja mugavuse pagulasi äh, tähendab, et me äh, jõuame siin lihtsalt ummikseisu, me peame tegelikult tegelema ka inimkaubitsejatega. kõigil nendel meestel, naistel ja lastel on õigused, me peame neid austama ka Euroopa Liidus, kuid samal ajal ka mujal. Keller, un minuto, prego. proua Keller, üks minut, palun. Dear colleagues, the state of union. kolleegid liidu olukorda tuleks mõõta selle järgi, kuidas me kohtleme neid inimesi, kes on kõige rohkem hädas. ning siin on pilt üsna segane. ühelt poolt on meil kodanikud, kes aitavad põgenikke mitte ainult äh, viimastel nädalatel, vaid on seda teinud juba aastaid. teisalt on meil liikmesriigid, kes lihtsalt süüdistavad üksteist äh, ja kes ei tee seda, mida nad peaks tegema me peame nüüd otsustama, kumba poolt me soovime toetada kumba nendest kahest Euroopast soovime me toetada? ma arvan, et Euroopa inimesed on näidanud meile, kuidas edasi liikuda. Nemad väärivad Nobeli rahupreemiat, mis Euroopa Liidule anti. ning ma arvan, et liikmesriigid ning nende valitsused peaksid Euroopa kodanike eeskuju järgima, meie kodanikud on jõudnud palju kaugemale kui meie ise, me peaksime toetama nende solidaarsust, nende algatusi, järgigem nende eeskuju, aitäh! aitäh, härra Natal, üks minut. härra asepresident, proua volinik, kõigepealt ma leian, et Euroopa Liidu reaktsioon põgenikekriisile on vale. ma usun ka, et Rootsi ja Saksamaa positsioon on eriti vastutustundetu. mida te arvate, mis juhtub, kui te ütlete, et kõigile antakse varjupaika? lihtne, rohkem inimesi tuleb see tähendab, et rohkem inimesi riskib oma eluga, ületades äh, Vahemerd, see tähendab, et rohkem on laevu, rohkem on uppum-, uppumisi, rohkem on surma. kuigi ma ei ole nõus Euroopa kri-, reaktsiooniga kriisile, vähemalt oleme me midagi ette võtnud. tõsine skandaal on aga seotud sellega, et mõned riigid ei tee mitte midagi. siin all, selle all pean ma silmas äh, naftarikkaid riike nagu Bahrein, Katar, Kuveit, äh, ühe, Araabia Ühendemiraadid ning samuti vahabistlik Saudi Araabia. Nad ei võta vastu ühtegi põgenikku ning nad öö, äh, suunavad oma kaasmoslemid Euroopa suunas. nagu Tony Abbott ütles, me peame peatama paadid selleks, et vältida põgenikke järgmisena härra Salvini, üks minut. ma olen siin kuulnud ohtlikke ja silmakirjalikke kommentaare. minu arvates Euroopat ka juhivad ohtlikud äh, silmakirjatsejad. siin öeldakse sellest, et me peaksime lõpetama sanktsioonid Süüria vastu, et vältida sõda Venemaaga. me räägime siin rahast tegelikult põgenikud lähevad meile maksma viiskümmend tuhat eurot aastas äh,, päevas. muud sarnaseid aspekte ka rõhutatakse. ma ei soovi pidada mingisuguseid minutilisi leinaseisakuid, sest põgenike hulgas on ka palju kurjategijaid. ning see suurendab ka terrorismi potentsiaali Euroopas, kui me hakkame pidama minutilisi leinaseisakuid, siis me, me tegelikult lubame tulevast verevalamist asi on absurdne, meil tuleb miljoneid põgenikke, samas me ei suuda üleval pidada oma pensionisüsteeme. me peaksime pigem andma raha Euroopa töötutele, mitte põgenikele. härra Kolnis, üks minut. millega siis nüüd tegemist on, just tagasi tagakiusatud inimeste erakorraline vastuvõtmine Euroopa Liitu või sellepärast, et neil on mingisugused usulised äh, veendumused või räägime me siis lihtsalt massilisest äh, immigratsioonist, äh, mis on põhiliselt majanduslikel eesmärkidel ja neid humanis-, huma-, humanitaarseid eesmärke tuuakse lihtsalt ettekäändeks, proua Wikström rääkis meile siin Nailani traagilisest juhtumist ja ka ma tahaksin talle esitada küsimuse, et kas eurooplased siis vastutavad selle vaese lapse surma eest, kelle pere viibis täiesti turvaliselt Türgis, vastutavad eelkõige ikkagi ameeriklased ning need eurooplased, kes on panustanud Iraagi ja Süüria destabiliseerimisse. tegemist on laheriikidega siin, kes on süüdi, kes ei ole liigutanud väikest sõrmegi pagulaste toetamiseks Araabia liiga ei sekku selleks, et võidelda Daeshi vastu. kriminaalsed inimkaubitsejad on need, kes on süüdi, kes eh, kasutavad ära inimeste eh, meeleheitlikku olukorda, nii et eh, kõik teie olete süüdi, sellepärast et selle vaese lapse isa uskus teie valedesse lubadustesse proua Metsola poolteist minutit. kui ma hakkasin tegelema poliitikaga, siis anti mulle nõu no ärge rääkige, kui te olete vihased. täna ma ignoreerin seda nõuannet. liikmesriigid lepivad väga lihtsalt kokku selle, selle osas, kui palju on võimalik äh, püüda kala, kui palju on, äh, visatakse ära äh, plastikkotte. aga nüüd ei suuda me kokku leppida, kuidas humaanselt kohelda põgenikke ning minu meelest muud otsused on täiesti mõttetud, mitte miski ei ole praegusel hetkel olulisem. meile meeldib öelda, et me me oleme ühistel väärtustel põhinev liit, aga meie liit ei põhine ühisel vastutusel ning siin oleme me läbi kukkunud. põgenikud põgenevad surma ja sõja eest. peaministrid ei tohi silmi kinni pigistada. iga liikmesriik peab täitma oma moraalseid ja õiguslikke kohustusi selleks, et olukord lahendada. müürid ja tarad ei toimi, samuti ei toimi lihtsalt raha loopimine. meil on vaja pikema me, me võtame vastu lahendusi, mis muudab lihtsalt meie meeleolu paremaks, samal ajal tekib kohe järgmine kriis, jah, ja meil on vaja ka uut ümberjaotamismehhanisme nende inimeste jaoks, kes äh, abi vajavad ja seda oli meil vaja juba eile, niisiis peaministrid, astuge vastu populistidele, olge julged ning aidake inimesi, kes põgenevad äh, tohutute kannatuste eest. saatke välja selge sõnum, et te öö, äh, toetate neid, kes on hääletud näidake maailmale eeskuju, see on meie põlvkonna ees seisev väljakutse ning me ei tohiks minna ajalukku inimestena, kes vaatasid ükskõikselt pealt, kui tuhanded meie ukselevel hukkusid. muidu oleme me läbi kukkunud. aitäh. järgmisena kolleeg Ujeli, üks minut. härra president ma palusin sõna ungarlasena, tegemist on ajaloolise aruteluga ning ma soovin rääkida eurooplasena, ühena viiesajast kodanikust, ma soovin rääkida meie laste tulevikust. aga ma tunnen väga muret ka nende laste pärast, kes võivad kannatada selle tõttu, et alustatakse sõdu. ma ootasin väga komisjoni ettepanekut, härra Juncker, härra Timmermans, teie, minu arvates teie sõnad ja arutelu on näidanud, et Euroopa on valmis tegutsema. Ungarist on meieni jõudnud tohut-, koledad pildid, me oleme näinud vaenu õhutamist ja nii edasi, aga pidage meeles, Ungari ei tähenda Viktor Orbanit, Ungaris on kümned tuhanded vabatahtlikud töötanud selle nimel, et aidata põgenikke, nad on olnud sõbralikud, nad annavad oma parima, et olukorda parandada. ning ma tahaksin siinkohal, siin kojas neid kodanikke tänada. härra Orban on probleem, mitte osa lahendusest. aitäh, proua Ford, üks minut. aitäh. meie ees seisab enneolematu olukord ning meie prioriteet peab olema põgenike aitamine, põgenikke, kes põgenevad tohutute, tohutult koledate sõdade eest. me peame neid toetama ja andma neile ka pikemas perspektiivis lootust. erinevad riigid aga saavad aidata erineval moel ning me ei tohiks hakata näpuga näitama. Ühendkuningriigis näiteks me anname rohkem abi juba põgenikelaagritele kui terve Euroopa kokku ning me kavatseme vastu võtta kõige haavatavamad põgenikud otse laagritest selleks, et võidelda inimkaubitsejate vastu. samuti peaks liikmesriigid mõtlema, milline on mõju nende naabritele, kui nad annavad varjupaika. varjupaiga andmine ei tähenda, et see inimene võiks automaatselt liikuda üle terve Euroopa vabalt. see peaks olema selge, sest muidu äh, me seame, õõnestame ka inimeste usaldust õigusele vabalt üle Euroopa liikuda. seega, ütleme välja täpselt, millised on inimeste õigused. me peaksime ka mõtlema majanduse peale, kui meie riikidel just ei ole väga pikaajaliselt tugev majandus, ei suuda kõik riigid toetada kõiki hädas olevaid inimesi üle maailma proua Ernst, üks minut. kas proua Ernst ei ole saalis? austatud daamid ja härrad, äh, ränne leiab aset äh, ja niikaua, kui ränne toimub ja põhjused äh, eksisteerivad äh,, Äh, on väga keeruline selgeks teha, äh, kes mis põhjustel pageb ja niikaua, kui see olukord valitseb, ei ole äh, ei taradest, müüridest ja pipragaasist ja pisargaasist kasu ja meil on vaja äh, liikmesriikidelt selgesõnalist jahhi äh, pagulaste vastuvõtmiseks äh, ka Slovakkias, Ungaris, Tšehhi Vabariigis ja Poolas tuleb ka pagulasi tervitada, sõltumata nende päritolust ja usulisest taustast ja meie ei poolda turvaliste riikide nimekirja laiendamist, sellepärast et paljud inimesed, kes nendest riikidest tulevad, ei tunne ennast turvaliselt. Ähm, Lääne-Balkan, Türgi äh, ja äh, äh, sõda ei ole ainus pagu, pagemise põhjus, me peame selle teemaga tegelema ja suur aitäh ja kõnelejad katkestatakse härra Paksas, teil on üks minut, palun ja suur aitäh, mina tahaksin tsiteerida Austraalia peaministrit härra Abbottit, kes, kui talt küsiti äh, tema riigi äh, kavade kohta ebaseaduslike sisserändajate vastuvõtmise kohta Bangladeshist ja Myanmarist, äh, ütles, et me ei tee midagi sellist, mis julgustaks inimesi paatidesse istuma, sellepärast et see muudaks ebaseadusliku sisserände probleemi ainult hullemaks. ma ei usu, et keegi meist arvaks, et peaminister Abbott äh, ei äh, järgi inimväärtusi. me oleme äh, Euroopa hukka mõistnud Pandora laeka avamisega ja see tähendab seda, et me oleme saatnud sisserändajatele välja signaali, et te olete siin teretulnud ja teie eest hoolitsetakse pagulaste arv on suurenenud üksteist korda ja kui me käitume selliselt nagu tänagi, siis Euroopa Parlament ei tee mitte midagi muud peale äh, ebaseaduslike sisserändajate kvootide suurendamise, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Hoolmaier, palun, suur aitäh, lugupeetud volinik, austatud äh, volinikud, austatud nõukogu eesistuja, kallid kolleegid, kõigepealt ma tahaksin härra Avramopolust selle mm, paketi eest, mida ta täna tutvustas, õnnitleda ja tänada teda selle eest, et praegu nii otsustaval ajahetkel saime me temalt väga selgeid ettepanekuid, komisjon on tulnud välja nende ettepanekutega. teiseks ma tahaksin öelda, et väga oluline on see, et asüülistandardid, vähemalt miinimumstandardid äh, oleksid midagi, millest kõikides meie liikmesriikides kinni peetakse, garanteeritakse, et pagulased, sõltumata sellest, kuhu nad jõuavad, äh, saaksid äh, ümber jaotatud äh, korrapäraselt, et neid, nendega korrektselt äh, käidutakse ja teiseks on meil vaja kriisimehhanismi, sellepärast et ilma kriisimehhanismita ei saa Euroopa Liit mõistlikult äh, kriisiolukordades käituda ja kui me räägime pagulasvoogudest, mis on tingitud sõjast ja muudest sellistest põhjustest, siis meil on seda süsteemi vaja Äh, ja äh, tegelikult on äh, proua Ernst asüüliõiguse ja pagulase definitsiooni täiesti olemas, me ei saa omavahel segada mm, majandusrännet, töö eesmärkidel toimuvat rännet, me peame andma vajalikke võimalusi liikmesriikidele, kellel seda vaja on Äh, tegutseda selleks, et äh, reageerida ka oma tööturu vajadustele, aga samas me ei saa kõiki piire vaimatult ka lahti hoida. suur aitäh ja kõnelejad katkestatakse presidendi poolt, suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Fleckenstein, teil on üks minut austatud president, kallid kolleegid, ähm, ma ei hakka kordama kõike seda, mida siin juba on öeldud, aga ma siiski soovin, et me siit saadaksime välja ühe signaali kohalikele võimudele, äh, kes teevad tööd pagulasprobleemi lahendamisel ja kes teevad seda tööd väga keerulistes tingimustes, olgu need äh, mm, äh, kohalikud omavalitsused siis Lesbosel või Kooris Serbia valitsus ja Serbia kohalikud võimud teevad praegusel hetkel näiteks rohkem pagulaste heaks kui ähm, mõned Euroopa riikide valitsused ja ma arvan, et äh, ka need riigid ja valitsused väärivad selle koja poolset tänu oma töö eest. ja sama kehtib loomulikult ka äh, rahvusvahelise Punase Risti kohta mm, ja teiste organisatsioonide kohta, kes aktiivset tööd teevad, me peaksime ka need organisatsioonid siia ühel päeval kutsuma selleks, et neid äh, tänada, sellepärast et äh, me võime olla nende üle uhkemad kui mõnede peaministrite üle meie enda äh, liidus. suur aitäh ja kolleeg Siile, palun! ja suur aitäh! kui me kauneid sõnu kasutame, nagu näiteks humanism, solidaarsus, väärtused, siis äh, see äh, äh, sageli põhjustab nõrkust ja segadust meie institutsioonides ja võib tuua ka kaasa segaduse ja nõrkuse Euroopas. kui me ebaseaduslikke sisserändajaid sisse võtame, kes enamuses on elujõulised terved mehed, ähm, Äh, ja ähm, äh, olukord on selline, et äh, lap-, lastega pered lähevad kummipaatidega merele, aga vanemad augustavad neid kummipaate, kui nad näevad ähm, laevu läheduses ja nii edasi. Schengeni süsteemi häiritakse, meil ei ole konkreetseid kohustuslikke ümberjagamissüsteeme ähm, ja Äh, kellele kogu see olukord kasu toob, see olukord ei too kasu pagulastele, äh, see suurendab lihtsalt skepsist Euroopas ja seetõttu tege-, tehkem seda, äh, mis on oluline, selle asemel, et populismiga tegeleda, aitäh. järgmisena kolleeg Björk inimesed on näidanud, millises Euroopas nad soovivad elada. avatud ühiskonnas, kus aidatakse põgenikke. Euroopa, mida inimesed soovivad, ei ole üldse sarnane sellele, mida soovivad rahvuslased või äärmuslased. seega me ei peaks unustama nende ideoloogiad. Euroopa kindlus peab lõppema. repressiivne lähenemine lihtsalt tugevdaks äärmuslasi. Euroopa peab vastu võtma nüüd otsuse mõlemat ei saa. kui te soovite solidaarsust põgenike vastu, siis on vaja toetada ja me toetame ka Dublini, Dublini muutust, äh, jaotusvõtit. aga me ei saa toetada repressiivseid meetmeid nagu tagasisaatmine, äh, turvaliste riikide nimekirja ning sõja, nimekiri ning sõjaline sekkumine Vahemerel. me toetame Euroopat, mis on solidaarne põgenike vastu. härra Danjon, poolteist minutit lugupeetud volinikud, teie ettepanekud peegeldavad hästi seda, kui keeruline on leida tasakaal solidaarsuse ja vastutuse vahel, nimelt ühelt poolt siis solidaarsus pagulastega ja teiselt poolt vastutus selle olukorra eest, et me ei suuda tegelikult kõiki siin vastu võtta. tihtipeale kirjeldatakse teie ettepanekuid lihtsalt karikatuurselt ja räägitakse sellest, et tegemist on täiesti ebarealistliku ettepanekuga, kui rääkida nullilähedasest immigratsioonist. meie kodanikke paneb muretsema mitte ainult rändevoogude suurus, vaid ka see, et nad Need inimesed saabuvad täiesti mitteorganiseeritult, täiesti kaootiliselt Euroopa Liitu ja sellel võib olla väga suur mõju meie ühiskondadesse, nii et kõigepealt jah, me peame töötama välja ühtse nimekirja äh, turvalistest riikidest, me peame ette nägema ka poliitika inimeste tagasisaatmiseks äh, päritoluriikidesse ning kindlasti diplomaatiliselt äh, peame me tuletama meelde teatud riikidele, et jah, nad on olnud väga heldekäelised, et näiteks põgulaste vastuvõtmisel Türgi ähm, mitmed sadad tuhanded põgenikud, lausa võib-olla terve miljon, aga et siiski need, nende riikide suhtumine hetkel Süüria konflikti kontekstis ei ole olnud õige. tänan ja sõna on kolleeg Valencianul, palun. suur aitäh, härra president, Kreeka, Itaalia, Ungari viimastel kuudel on kokku seitsesada tuhat pagulast, nii et kui nüüd tõepoolest Euroopa Liit on olemas, mis seda nime ka väärib, siis võib-olla peaksime me sellele probleemile leidma lahenduse koordineeritult ja solidaarselt. lugupeetud kolleegid, te teate ju väga isegi, et päästevestide tootjad on nüüd Vahemere kallastel tohutut äri teinud, kas see ei ole siis mitte nukker? nüüd aga peame me ikkagi tegutsema, seda meilt ka nõutakse. me toetame Euroopa Komisjoni ettepanekut ja ärgem siin äh, tegelegem nende kohutavate piltidega, mida me terve suve jooksul näinud oleme. me räägime siin Euroopa Liidu tõhususest. Euroopa Liit peab olema tõhus, loomulikult on meil vaja ka rahu Süürias, Jeemenis, Afganistanis, Iraagis äh,, nii et tõhusus ja rahu, vaid need kaks asja suudavad kriisi lahendada. kindlasti tuleb hukka mõista nende liikmesriikide valitsused, kes keeravad pea ära samal ajal, kui nende endi kodanikud kunagi olid ju pagulased. tänan. proua Kinga Kall, palun, üks minut. härra president, lugupeetud härra volinik, kallid kolleegid soovida aidata, see on jah, täiesti inimlik, kuid me peame aitama neid, kes päriselt meie abi vajavad. ning selleks peame me suutama, suutma olukorda hallata Euroopa Liidu välispiiridel. me peame suutma kaitsta Euroopa Liidu välispiire, peame tegutsema sidusalt ja ellu rakendama olemasolevaid reegleid. kui me seda ei tee, siis Schengeni ruum lihtsalt valitseb kokku. siis ei ole enam mingit mõtet kõikidel nendel reeglitel, mille alusel tekib õigus siseneda Schengeni ruumi. näiteks see, et saadetakse inimesed tagasi eh, sellest riigist, kuhu inimesed esimesena sisenesid, kui need reeglid enam ei kehti lihtsalt sellepärast, et meediasurve on nii tohutu, siis ei saa ju süüdistada Ungarit, kes lihtsalt üritab ellu rakendada Euroopa Liidu õigusakte, asudes Euroopa Liidu välispiiril. enamik katkestatakse kõnelejat, härra Moraes, palun. härra president, kallid kolleegid, president Juncker rääkis täna hommikul headest inimestest äh, Müncheni rongijaamas ning samuti Kreeka saartel, jah, te olite tõesti täna oma ülesannete kõrgustel, te äh, rääkisite konkreetsetest kavadest ning avaldasite austust nendele headele inimestele, nüüd aga äh, nemad esitavad väga lihtsa küsimuse, mida teeb Euroopa Liit? minu vastus sellele on järgmine, et Euroopa Liit koosneb liikmesriikidest ja liikmesriikidel on vägagi kiireloomuline ja erakorraline kohtumine esmaspäeval eesistujariigi juhtimis, juhtimisel ning peab olema väga selge kõigile, et Euroopa Parlament on teinud kiirelt ja tõhusalt oma tööd põgenike ümberjaotamise, ümberasustamise osas, kuid mis saab esmaspäeval, kas siis hakatakse jälle üksteisele näpuga näitama, kas suudetakse olla ülesannete kõrgusel või äh, lihtsalt äh, ei tehta mitte midagi praeguse pagulaskriisiga, mis on ju suurim pärast teist maailmasõda? me ei tohi vedada alt pagulasi palun kolleeg Kudritška. suur tänu, härra president, me ei saa lubada olukorda, kus me räägime immigratsiooniprobleemist vaid Lõuna-Euroopas, kuid jätame täiesti kõrvale selle, mis Ida-Euroopas toimub. kõik ju teavad, et kui te vaatate eh, piiri Venemaaga, siis võitlevad seal poolteist miljonit inimest omaenda heaolu ning oma laste heaolu eest, sest et nende lapsed on täpselt samamoodi ohus nagu süürlased. Poolal on väga konkreetne poliitika sellel suunal. ligi miljonile inimesele Ukrainast on antud viimase aasta jooksul ajutised viisad Poolasse sisenemiseks ning pool miljonit nendest on nüüd hetkel juba ka väljastatud oluline on see, et nüüd Poolas, kus meile samal ajal öeldakse, et me peame avas-, avama oma piirid ka lõuna poolt tulevatele pagulastele, kuid seda peame me tegema ikkagi võimalikult hästi. proua Mussolini, väga tähtis on muuta Dublini lepinguid, arvestades praegust humanitaarkriisi nii Itaalias kui ka teistes liikmesriikides, aitäh! suur aitäh selle väga lühikese sõnavõtu eest, suur aitäh, et pidasite kinni kõneajast ning nüüd on meil veel natukene aega enne hääletuse algust ja saame sõna anda ka vaba mikrofoni vooru raames üks sõnavõtt fraktsiooni kohta, härra Kelly, palun suur aitäh, minu arvates solidaarsus, koordineerimine, humani-, humaansus, heldus ei käi mitte ainult nende inimeste kohta, keda mainis täna hommikul härra Juncker, vaid see puudutab tegelikult kõiki. kindlasti ka minu kodumaa Iirimaa vastab nendele, sellele iseloomustusele. minul on nüüd kaks küsimust nüüd äh, Prantsusmaal öeldi, et kui iga pere paavst ütles, et kui iga äh, pere võtaks vastu ühe inimese, siis olekski probleem lahendatud. nüüd äh, president Tusk, jah, ähm, mõistis hukka inimkaubitseja, öeldes, et nad on mõrvarid, ähm, konfiskeerides nende paadid, võitleme me tegelikult selle probleemi vastu tõhusalt, sest et tegelikult süüdlased on nemad. suur aitäh ja kolleeg Slain, palun eh?. Grazie, president. Beh, questo parlamento ha votato in aprile una risoluzione che aitäh. aprillis võttis parlament vastu resolutsiooni, kus juba sooviti uut süsteemi eh, kohustuste jagamiseks liikmesriigi, riikide vahel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jõudsid, äh, äh, tegeles kuus Euroopa Liidu liikmesriiki seitsmeteistkümne, seitsmekümne seitsme protsendiga pagulase taotlustest. seega me peaksime rohkem kohustusi jagama. minu arvates on praegune tegutsemine häbiväärne me peame ootama, et Euroopa liidrid teeksid midagi, mida nad seni pole suutnud teha. me soovime, et astutaks samme liidride, liidrite poolt, mida me palusime juba aprillis, meil oleks vaja alalist kohustuslikku süsteemi, tagamaks, et me täidame Euroopa rahvastena oma kohustusi. et me saaksime ka pikemas perspektiivis äh, neid probleeme lahendada. suur tänu, härra Tombanski, üks minut. aitäh, president, armsad kolleegid kõigepealt peaksime me vahet tegema põgenike ning ebaseaduslike sisserändajate vahel, sest kui me võtame vastu kõik, kes siia tulevad, äh, ja kes esitavad varjupaigataotluse, tähendaks see seda, et me peaksime äh, toetust andma üle sajale miljonile inimesele Aafrikast ja Lähis-Idast. peame rääkima nende tohutute rändevoogude põhjustest need on seotud ju sõdadega, mis endiselt toimuvad Iraagis, Süürias. samuti tuleb silmas pidada konflikte teisteski riikides Aafrikas ja Lähis-Idas. kui poliitilised mängud nendes riikides jätkuvad, siis äh, jätkub ka inimvoog Euroopa suunas. Need, kes on ISISe vastu, vajavad meie toetust, neil peaks olema äh, võimalus eemaldada see üks peamisi probleemi põhjuseid. suur tänu, kolleeg Bilbao, üks minut. suur tänu, härra president põgenikekriisi ees on meil vaja konkreetseid tegusid, nagu näiteks Baskimaa lahendus mis näitab üles kõige suuremat kodanike solidaarsust. neljateistkümnendal septembril nõukogus tuleb tulla välja konkreetse Euroopa Liidu poliitikaga, mis tugineb vastutusele ja solidaarsusel ning see tähendab, et me pöörame erilist tähelepanu põgenike vastuvõtmisele, korraldame neile turvalise viisi jõuda Euroopasse ning äh, ühtlasi ka vastuvõtt, korralikud vastuvõtutingimused, peame tegema lõpu inimkaubitsemisele, ähm, mis tugineb lihtsalt inimeste tunnetega mängimisele, meil on, peab olema võimalik ühtlustada ka ühtlasi Euroopa Liidu hetkel killustatud kaitsepoliitikat ja meil on vaja Euroopat ilma populismita, väärtustega, millesse me usume ning väärtused, millesse meie Baskimaal oleme panustanud Euroopa Liidu loomise algusest peale. järgmine kõneleja, palun jaa, suur aitäh, lugupeetud president. mina usun, et härra Junckeri pikk ja julge kõne äh, rääkis põhjustest ja tagajärgedest ja tegemist on äh, Ähm, äh, millegagi, mis näitas, et Euroopa välispoliitika on tegelikult läbi kukkunud, sellepärast et kahjuks on tuhanded inimesed hukka saanud, püüdle-, püüdes Euroopa Liitu jõuda. austatud kolleegid, ja me peame kõikidel tasanditel tegutsema, me peame oma vastutuse enda kanda võtma ja me peame selle eest hoolitsema, et enam pagulasi ei oleks, kes oma eluga riskides siia liiguvad. me peame pagulased vastu võtma ja me peame hoolitsema selle eest, et me kõik vastutaksime pagulastele abi pakkumise eest siin Euroopa Liidus. me peame võimaldama pagulastele seaduslikke sisserändeteid, meil on vaja ka siduvaid äh, süsteeme, äh, me peame selle esmase vastuvõturiigi reegli kaotama ja kõnelejad katkestatakse. järgmine kõneleja, palun. Thank you very much, Mr uh, Chairman. If I was in danger härra president, kui mina oleksin ohus, sooviksin ka mina lahkuda. see on ju selge põhimõte. aga ÜRO deklaratsioonid mõistavad ka seda ning nendega tagatakse, et varjupaik äh, põhineb hästi põhjendatud tagakiusamisel. siin tehakse ka vahet majanduspõgenike äh, äh, ning nende vahel, kes ei põgene tagakiusamise eest. aga Euroopa Liidu ettepanekud üritavad unustada neid põhimõtteid, üritatakse luua uut rahvusvahelist õigust, üritatakse lahti öelda Dublini määrusest keskklassist rikkad eurosaadikud, kellel on piisavalt raha, et mitte kannatada sotsiaalprobleemide käes, mis tulenevad äh, massilisest rändest, äh, saavad nii oma südametunnistust rahustada, aga nad unustavad vaesed, hääletud, hüljatud inimesed Euroopas, kes kannatavad meie tegevuse tõttu. Äh, neid mõlemat tuleb ju arvesse võtta. aitäh! nüüd kolleeg Morvai, üks minut. aitäh. nõustun täiesti proua Kaaliga, kaassaadikuga ning ma palun, ma isegi nõuan, et me ei lõpetaks tänast öö, arutelu nii, et teie, härra volinik, ei vasta meie küsimustele, näiteks Ungari kas Ungari äh, peab täitma siduvaid standardeid Euroopa Liidus, ei või jah? on oluline ju, et te äh, äh, räägiksite ka kümne-viieteist miljoni ungarlasega, kes meid vaatavad. Te peate vastama ka meie Euroopa kodanikele, teistele Euroopa kodanikele, kas me ei peaks kaitsma oma piire, vastake palun. samuti ei ole mul ju mõtetki teile meelde tuletada, et proua Merkel tegelikult kutsus need inimesed kohale ja nii nad, need inimesed seda ka näevad, nad arvavad, et neil on õigus Saksamaale minna ning igasugune äh, politsei tegevus äh, või õiguslik meede justkui takistab neid. Nad on vihased, nad ei soovi minna vastuvõtukeskustesse, nad ei soovi täita reegleid ja seadusi, mida me siis ette peame võtma e,? aitäh ning nüüd lõpetan selle arutelu suur tänu, et te kõneajast kinni pidasite, vabandust, et ma mõned kõnelejad pidin katkestama ning nüüd annaksin sõna mm, komisjonile ja nõukogule. volinik Mavropoulos, aitäh! kolleegid, kõigepealt tahaksin ma teid tänada teie reaktsioonide eest ning teie üldise toetuse eest komisjoni lähenemisele. ma tõesti loodan, et meie ettepanekud võetakse kiiresti vastu, sest meil on vaja kiireid otsuseid. eelkõige ootan ma parlamendi kaasatust tulevastes aruteludes alalise ümberpaigutamise mehhanismi üle ja selle üle, et kehtestatakse öö, äh, kõige vähem ohut-, äh, ohutute riikide nimekiri et luuakse ohutute riikide nimekiri. me peame tagama, et liikmesriigid täidavad ühiseid reegleid ning loomulikult ootame me parlamendi toetust meie tegevuses. see ränne kestab edasi, see on fakt. pakett, mille komisjon vastu võttis täna, on ainult üks samm rände parema haldamise suunas. me peame paremini tegelema ka vastu võetud põgenike integreerimisega. see on Euroopa ühtsuse jaoks hädavajalik. edukas integratsioonipoliitika on kõige tõhusam viis äh, vältida sekundaarset äh, rännet. samuti on oluline ähm, paika panna seaduslikud koridorid mis kaudu saab Euroopasse liikuda. see on osa meie välja kuulutatud sõjast südametute inimkaubitsejate vastu. kokku on lepitud nüüd Euroopa Liidu ümberpaigutamisskeemis. Ehm, me peame ehm, edasi tegutsema saavutatu põhjal ja leidma veelgi teisi seaduslikke sisserännuteid Euroopasse. ning lõpetuseks, piiride kaitse on kriitilise tähtsusega. me peame tugevdama oma piirivalvet ning leidma selleks paremaid lahendusi. suur tänu teie üldise toetuse eest. panin teie kommentaarid ja märkused kirja ning meeldiv oli näha, et me soovime edasi töötada koos, nii nagu me oleme seda teinud minevikus. selleks, et lõpuks leida ka ühised lahendused. ma ootan vägagi meie väga meeldiva koostöö jätkumist, aitäh! suur tänu! härra volinik. nüüd nõukogu nimel minister Schmidt. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, ma tahaksin omakorda tänada teid selle väga huvitava arutelu eest. eesistujariik jätkab oma tööd, nagu härra volinik juba ka ütles. me jätkame koostööd teie parlamendiga. üks hetk, palun. kallid kolleegid palun, me oleme siin lõpetamas väga olulist eru-, arutelu ning nime, nimi, sõna on nüüd ähm, nõukogu esindajal, nii et palun olla saalis vaikselt, tänan. aitäh. me jätkame kindlasti seda koostööd ja dialoogi teie parlamendiga, millel on ju ilmselge poliitiline väärtus praegustel keerulistel hetkedel. eesistuja teeb kõik endast oleneva selleks, et liikuda edasi tempokalt ja seda öeldi ka siin äh, täna mitmeid kordi, me teeme koostööd kõikide erinevate osapooltega ja seda komisjoni ettepanekutel tuginedes. järgmine nõukogu kohtumine, mis toimub äh, paari päeva pärast, ehk siis järgmisel esmaspäeval, kujutab endast äh, olulist etappi sellel teel, nõukogul asub suur vastutus. täiskogu saalis öelduga arvestatakse kindlasti ka nõukogu kohtumisel. me kõik saame asjast aru samamoodi. et küsimus edukalt lahendada, peame me jääma ühtsa, ühtseks, leidmaks meile kõige olulisemad prioriteedid me peame kiiresti kokku leppima uute instrumentide osas, mis vastaksid paremini uuele tekkinud olukorrale. meil on vaja üldist lähenemist praeguses kriisiolukorras. kordan seda, mida ma ütlesin juba oma eelmises sõnavõtus, me ei saa öö, äh, otsuseid edasi lükata, me ei saa käed rüpes istuda, aitäh! suur aitäh, suur aitäh teile, härra minister Schmidt. ma tänan teid kolleegide nimel, tänan ühtlasi ka komisjoni ja nõukogu teisi esindajad, et osalesite tänases arutelus. minuni on jõudnud seitse resolutsiooni ettepanekut ja seega on rände ja pagulaste teema lõpetatud, hääletamine toimub homme keskpäeval. nüüd, mis puudutab tänast hääletust, siis annan täiskogu juhtimise üle kolleeg Villandile. die zuständigen griechischen pädevad Kreeka ametivõimud on esitanud